Äh, nii eesistuja kui ka komisjon on teie ettepanekuid kuulanud väga tähelepanelikult, me oleme arvesse võtnud äh, selle, mida te siin täna olete öelnud ja me ütleme seda ka ministritele edasi, suur tänu. suur aitäh, proua Malmström. arutelu on lõppenud ja nagu juba öeldud, hääletame esimesel maikuu täiskogul ja nüüd äh, teevad nõukogu ja komisjon oma avaldused äh, broneeringu info teemal. kõigepealt härra Lopez-Carrillo nõukogu nimel, palun. suur aitäh, proua president. vastavalt Lissaboni lepingule nõukogu eesistujariik esitas parlamendile kaks lepingut, mis puudutab PNR-lepinguid. üks Ameerika Ühendriikidega kahe tuhande seitsmendast aastast ja teine kahe tuhande kaheksandast aastast Austraalia ja Kanadaga. ja palusime Euroopa Parlamendilt heakskiitu mõlemale lepingule, selleks et need saaksid lõplikult ellu rakenduda, sest et praegu nad kehtivad vaid ajutiselt. vastavalt Lissaboni lepingule on Euroopa Parlamendil õigus otsustada, kas ta annab oma heakskiidu lepingutele või mitte ja otsustavad ühtlasi selle üle, millistel tingimustel on õigus jagada kolmandate riikidega reisijate nimekirju, kes reisivad Euroopa Liidus? vastavalt Euroopa Parlamendi soovidele ja ka vastavalt sellele, mida me täna oleme kuulnud, oleks kasulik selliseid andmeid vahetada. Need puudutavad isikuandmeid, mis tulenevad sellest, et inimene on reisijate nimekirjas, sellepärast et ta tahab reisida Euroopa Liidust väljapoole. nõukogu on palunud komisjonil tulla välja üldiste, üldise orientatsioonidokumendiga resolutsiooni eelnõu, mida me oleme näinud, tundub meile vastuvõetav sellest on näha äh, konstruktiivset äh, lähenemist. praegu lepingute üle ei hääletata ja pealegi resolutsiooni eelnõus äh, nõutakse adekvaatset mehhanismi lepingute läbivaatamiseks. Ameerika Ühendriikide osas on olemas ka juba raport selle kohta, kuidas leping toimib. ja nüüd, kui me räägime uutest lepingutest, siis juba väljendame oma täpset seisukohta. mis puudutab Austraaliat, siis siin lepingud läbi vaadatud ei ole ja komisjon juba täpsustab seda, kas on plaanis äh, leping üle vaadata, enne kui teeme algust uue läbirääkimismandaadiga? kui meieni jõuavad äh, läbirääkimiste mandaadid komisjoni poolt selleks, et pidada läbirääkimisi Ameerika Ühendriikide ja Austraaliaga, siis me neid kindlasti ka tähelepanelikult arutame. nõukogul on äh, palve komisjonile la-, kõikehõlmava määruse osas komisjon kahe tuhande seitsmendal aastal tuli välja raamotsusega, kuigi Rootsi eesistumise ajal ka võeti vastu otsus Rootsi eesistumine arvas, et äh, e-, hakkab ellu rakenduma juba Lissaboni leping ja siis selles valdkonnas peab äh, otsustama vastavalt kaasotsustamismenetlusele. nüüd veel nendest reisijate andmetest, reisijate andmetest, kes reisivad väljaspool Euroopa Liitu. komisjon peaks äh, tulema välja direktiivi äh, eelnõuga, mis vastaks juba kõikidele nendele tingimustele, mis tulenevad Lissaboni lepingu ratifitseerimisest eelmisel aastal. praegu on tegemist ka Euroopa Parlamendil vaid resolutsiooni eelnõuga ja kindlasti võtame arvesse siin mitut elementi. Neid on kolm, esiteks see, et andmeid saab kasutada vaid sellel eesmärgil, mille nimel need andmed saadi. see läheb kokku täpselt sellega, mida tehakse SWIFT lepingu puhul. teiseks, nende andmete kogumine peab minema kokku andmekaitseseadusega ja kolmandaks peab olema teatud hulk garantiisid ja öö, ähm, tagatisi, mis on seotud andmeste edastamisega kolmandatesse riikidesse. sellised punktid tulevad välja siit resolutsiooni eelnõust ja meie oleme nendega täiesti nõus suur aitäh, nüüd on sõna proua Malmströmil komisjoni nimel, palun. suur tänu, proua president, austatud liikmed, austatud äh, nõukogu eestaja, kollektiivsete broneeringu andmete kasutamine äh, toimub mitmetes liik-, maailma riikides, sealhulgas ka liikmesriikides Euroopa Liidus, mida kasutatakse äh, terrorismi ja muude kuritegude vastases võitluses. põhimõte on selles, et neid andmeid kasutatakse ainult teatud äh, õiguskaitse eesmärkidel, Euroopa Liit on allkirjastanud mitmed lepped erinevate riikidega, kaks nendest lepingutest, USA äh, ja Austraalia leping on praegu teie ees Te pakute edasi äh, lükata hääletus edasi ja palute, et nõukogud äh, tooksid välja äh, teatud ühised kriteeriumid riikide puhul ja samuti ootate, et nõukogu võtaks uue otsuse mm, lähtuvalt ühistest kriteeriumitest. resolutsioonis viidatakse ka Kanadile, Kanadale. Need dokumendid mm, lõpetasid kehtivuse eelmisel aastal ja öö, näiteks läbirääkimiste alusdokumenti ja nii edasi ja seetõttu tuleks Kanadaga sõlmida uus leping. see aga ei öö, vähenda andmekaitset, mis puudutab Kanadasse edastatavaid broneeringu andmeid lepingul endal ei ole kehtivusaega, ehk siis see äh, kehtib ja Kanada on äh, saatnud kirja liikmesriikidele, nõukogu eesistujale ja komisjonile, kus ta kinnitab, et nendepoolsed äh, kohustused täidetakse kuni uue ähm, leppe sõlmimiseni. tahaksin tänada raportööri proua Intveldi ja teisi koostöö eest selle teemaga ja loodan, et äh, meil õnnestub äh, teha head tööd. mina pakuksin kolme soovitust nõukogule. esiteks äh, mm, me anname välja teatise PNR andmete strateegia kohta ähm, Mm, mida peaks järgima kõikides lepingutes kolmandate riikidega, siis kaks äh, suunist läbirääkimisteks äh, äh, USA ja Austraaliaga ja, ja ka Kanadaga ja kolmandaks uus ettepanek, mis põhineks mõjuhinnangul. see pakett peaks lahendama probleemid, mis on toodud selles resolutsioonis kui ka novembri kaks tuhat kaheksa Äh, resolutsioonis arvesse on äh, võetud ka Euroopa andmekaitse inspektori soovitused, artikkel kakskümmend üheksa töörühma soovitused ja Euroopa äh, liikmesriikide soovitused. meie eesmärgiks on tagada ühtsus liidu sisese ja välise PNR poliitika vahel. nii et kokkuvõtteks ma tänan teid raportite eest, ma järgin neid soovitusi ja ootan tulevast koostööd. suur aitäh, proua volinik, nüüd annan sõna fraktsioonide esindajatele, kõigepealt on sõna härra Aksel Vossil, kaks minutit, palun. Ähm, suur aitäh, proua volinik, härra president, härra eesistuja see on tegelikult SWIFTile sarnane teema, me püüame PNR-i abil võidelda terrorismiga ja organiseeritud kuritegevusega, aga siin tuleb arvesse võtta ka inimeste põhivabadusi. samas me peame mõistma, et Euroopas ja tegelikult kogu maailmas äh, liigutakse tänapäeval väga palju. ja juur-, julgeolekut ei ole kunagi piisavalt, seda ei ole võimalik tagada kogu selle mobiilsuse juures, kui meil ei ole adekvaatset andmevahetust. loomulikult on inimestel õigus kontrollida oma andmete kasutamist ja eraelul peab olema tagatud kaitse, aga meil peavad olema andmed, mida on vaja selleks, et äh, võidelda kuritegevusega ja me peame nad eraldi, eraldama nendest andmetest, mis puudutavad inimeste eraelu küsimus on ka andmete säilitamise kestuses, seda tuleb lõppdokumendis arvesse võtta ja me peame tegelikult ka mõtlema sellele, kas teatud kiireloomulistel juhtudel peaks olema võimalikud erandid, me peame arvesse võtma mitte ainult terrorismi, vaid ka raskeid kuritegusid, sealhulgas näiteks inimkaubitsemist, narkokaubitsemist, pedofiiliat ja nii edasi kui me saame nende kuriteoliikidega võidelda, siis me sellega ühtlasi ka kaotseme, kaitseme inimeste eraelu. me peaksime edasi lükkama otsuse tegemise selleks, et me saaksime luua ühtse mudeli ka tulevis, tulevaste lepingute jaoks, ma arvan, et me liigume õiges suunas ja on hea meel, et komisjon on arvesse võtnud meie muresid andmekaitse osas ja ma arvan, et tulevikus me peaksime ka mõtlema äh, tõsisemalt äh, äh, koos oma Atlandi-üleste partneritega terrorismivastasele võitlusele ja organiseeritud kuritegevuse vastasele äh, võitlusele, nii et me saaksime seda teha globaalselt. proua Birgit Sipper, palun neli minutit. suur aitäh, proua president paar põhimõtet, mida tahaksin mainida, mis puudutab seda kokkulepet. jah, Swiftiga on sarnasusi, aga samas on ka erisusi. täna, kui Euroopa Parlament peaks äh, hääletama broneeringu infokokkuleppe osas, siis saame hääletada ainult vastu. Äh, alternatiivi sellel ei ole, kui me peaksime hääletama äh, ja seda sellepärast, et see kokkulepe ei ole hea ma ei olnud rahul, kui me rääkisime hääletamise edasilükkamisest, sest see ei olnud sama, mis Swifti puhul, sest et äh, praegusel juhul olid väga head põhjused olemas, miks edasi lükata. me ei hakka seda hääletamist äh, edasi lükkama lõpmatult, me ei oota aastaid ja aastaid vahepeal sõlmides vahepealse kokkuleppe. tahame kindlustada, et päris varsti jõuaks äh, meieni läbimängimismandaat, loodetavasti enne suvepuhkust et oleks selge, et selles valdkonnas on olemas selgus, on andmeid, on küsimusi andmete kohta, kuidas me nende andmetega äh, peaksime ümber käima, kui mingisuguseid üldse siia kaasata. esitaksin veel ühe küsimuse, et siis milliseid andmeid hakatakse üldse edastama? ma arvan, et see on oluline küsimus broneeringu infos minu teada on üheksateist erinevat äh, andmevälja, äh, ma olen olnud diskussioone erinevate inimestega selle eest, ma olen aru saanud, et tegelikult on võimalik isiku profiil äh, selle andme, nende andmete põhjal paika panna, ehk siis see oleks nagu profileerimine. mõned on rääkinud, et sellest, see ei ole meie huvides, me ei, me ei taha seda, inimesed ja need, seda andmed, neid andmeid, mida vaja ei ole, lihtsalt kustutatakse kui neid andmeid kasutatakse profileerimiseks või kui seda tegelikult praktikas ei kasutata, siis peame mõtlema selle üle, et kas me neid andmeid tegelikult üldse korjama peame ja kas see siis puudutaks kõiki. kui meil oleks olemas kokkulepe, kas siis kõik need andmed saadetakse edasi, see on veel üks küsimus. ja teine asi, mida peab kontrollima, me räägime siin andmete edastamisest, mis siis saab andmekaitsesätetest, need kokkulepped, mis meil hetkel on Ameerika Ühendriikide ja Austraaliaga, need sätted on seal väga erinevad ja mis saab siis teistest riikidest, kes tahavad sarnaseid kokkuleppeid sõlmida, peame kõike seda kontrollima ja peame kindlustama, et kui kokkulepe saavutatakse, siis on teatud standardid, väga konkreetsed standardid eh, garanteeritud. küsimus on ka selles, milleks neid andmeid kasutama hakatakse, mis on selle eesmärk, ka siin me vajame selgust. alguses räägiti, et see kõik puudutab terrorismivastast võitlust, nüüd räägitakse siin ka tõsistest kuritegudest. loomulikult me võime kõigest sellest rääkida, aga peame ennast väljendama väga selgelt ja üksikasjaliselt siin Euroopa Liidus teame me, et õiguskultuur on erinevates riikides erinev. nii et äh, definitsioon selle koha pealt, mis on tõsine kuritegu, on riigiti erinev. mis äh, tüüpi kuritegus siis äh, tegelikult seal kaetud on, nii et seda peame me täpsemalt vaatama. millest me täpselt räägime, kui me räägime, et jah, me kaasame siia harjutusse ka tõsised kuriteod tulevikus, mis puudutab selle kokkuleppe rakendamist, siis ma tõesti loodan, et äh, leiab aset regulaarne infovahetus institutsioonide vahel, et see on samuti ette kavandatud. nõukogu eesistuja ütles, et äh, selle üle on mõeldud, äh, mis puudutab kokkulepet Ameerika Ühendriikidega, siis on olnud teatud kõnelused, aga meil selle kohta mingit infot ei ole, see oli juba veebruaris, me ei ole mitte midagi saanud. nii et ma tahaks, et siia, sellele kojale antaks regulaarselt aru ja ma tahaksin, tahaksin, et Euroopa Parlament saaks info kätte kohe Eh, seda, selle informatsiooni peab meile edastama eh, ilma hämamiseta. nii et see, eh, meil on olnud siin diskussioonid juba, selle alusel ilmselt saavutatakse hea kokkulepe, mis võimaldaks meil selle osas hääletada positiivselt. aitäh, proua Sippel. järgmine kõneleja on proua Int Velt kolmeks ja pooleks minutiks. aitäh, proua president, kolleegid, raportöörina tahaksin esiteks tänada oma variraportööre suurepärase meeldiva ja viljaka koostöö eest, mille tulemuseks on ühisresolutsioon. loomulikult ei ole see, äh, lõpetab meie vestlused äh, selle teema üle, selle teksti üle jätkuvad. nii et, et tänane äh, vestlus puudutab kahte kokkulepet Ühendriikide ja Austraaliaga meie koda on olnud äärmiselt kriitiline broneeringuinfo kasutamise edastamise kohta. Äh, me oleme üritanud äh, Euroopa kohtuski äh, nullida selle kokkuleppe ameeriklastega. me ei saa anda lihtsalt oma nõusolekut, aga parlament on vastutusvõimeline ja koostöövõimeline ja seetõttu olime me nõus, et kui me need kaks kokkulepet tagasi lükkame, siis me loome õigusliku ebakindluse ja praktilised raskused nii kodanikele kui lennuettevõtetele, seetõttu tegime ettepaneku peatada hääletamine ja paluda komisjonil meile edastada selge lähenemine broneeringuinfo kasutamise osas, mis põhineb selgetel põhimõtetel ja mul on hea meel, et komisjon ja nõukogu on selle strateegiaga nõus ja tahavad töötada kiiresti ja paindlikult eriti just komisjonil palume eh, edastada eh, nii-öelda broneeringu infopaketi meile enne suvevaheaega. selline selge ühtne lahendus tundub eh, olevat pragmaatiline lahendus, kui üha rohkem riike nõuab broneeringu infot ja siis on ka see kehtivuse kaotanud PNR kokkulepe Kanadaga, ma ei ole päris kindel, mis see õiguslik staatus hetkel on, ja ka see riiulisse pandud ettepanek, mis puudutab Euroopa Liidu PNR-i meil on vaja selgeid põhimõtteid, miinimumnõudeid PNR paketi osas ja need on nii-öelda meie tingimused selleks, et me oleksime nõus. võtmeelemendid ja ma arvan, et võtmesõna siin on proportsionaalsus, sest et äh, peab veenvalt olema tõestatud, et samasugust eesmärki ei oleks võimalik saavutada vähem sekkuvate vahenditega, see on kõige võti, me peame konkreetsemalt vaatama, RP andmeid ja ESTA-t selles kontekstis, me peame suutma eristada selgelt äh, massilise kõigi reisijate andmete kogumise vahel, mida, mis on automatiseeritud äh, otsingute eesmärkidel ja teisest küljest äh, suunatud otsingud teatud ja teada kahtlusaluste puhul, kes on näiteks lennukeeluga või uurimisnimekirjas ja see vahe tuleb väga selgelt välja tuua. ja otsingud peavad olema selgelt piiratud, mis on, oleks vastavuses varasemate resolutsioonidega ja nõuame, et neid andmeid kasutatakse ainult julgeoleku ja korrakaitse eesmärkidel ja väga selged definitsioonid peavad olema selle kohta, mis asi see on organiseeritud rahvusvaheline kuritegevus, rahvusvaheline terrorism, peame ennast siin väga selgelt väljendama igasugune broneeringuinfo kasutamine peab olema vastavuses Euroopa Liidu andmekaitsestandarditega. meie peamiseks vastutuseks on esindada omaenda Euroopa kodanike huvisid. Neil on õigus teada, et rahvusvahelistes suhetes ja meie sisepoliitikas äh, peame me kinni Euroopa Liidu õigusest ja lõpetuseks me saame aru vajadusest anda korrakaitse ja julgeoleku ametivõimudele vajalikud vahendid, et teha oma tööd Äh, sellisel mobiilsusajastul, aga meil on ka kohustus kaitsta oma õigusi-vabadusi ja ma arvan, et äh, PNR paketiga on meil unikaalne võimalus asju õigesti ajada. suur aitäh, proua Intvelt. Jan-Philipp Albrecht, poolteist minutit, palun. aitäh, proua president, ma ei taha korrata seda, mida, mida kolleegid enne mind ütlesid õigusega, aga ma teeksin mõned üldised märkused. ma ei tea, kas te olete näinud filmi Minority Report. kui mitte, siis ma soovitaksin teile väga soojalt seda vaadata. seal üritavad korrakaitseasutused äh, tulevikus äh, Äh, pre-crime pre system'i kaudu võtta vast-, äh, kinni kurjategijad enne, kui nad kurja, kuritegusid on teinud. nii-öelda pre-cops üritavad äh, jälgida kogu aeg, äh, mida inimesed teevad ja see on selline nähtamatu süsteem, mis hoolitseb korra hoidmise eest. ja siis äh, Äh, langeb see kaardimajaga kõik kokku, ma ei taha teid, teile nüüd äh, närvidele käia selle suurepärase filmi ümberjutustamisega, aga selline kontrollimatu kõigi ta, äh, ülemaailmselt kõigi lennureisijate andmete kasutamine profileerimise eesmärkidel toimub hiljemalt pärast üheteistkümnendat septembrit kaks tuhat üks USA-s selline kontrollimatu kasutamine ei ole mitte üksnes vastuolus Euroopa Liidu andmekaitsereeglitega, vaid põhimõtteliste äh, põhiseaduslike põhimõtetega nagu äh, süüduse presumptsioon ja äh, võimupiiride ületamise keeld. USA ja Aust-, Austraalia taotlused lennureisijate andmete saamiseks oleksid vastuolus Euroopa põhimõtetega ja andmekaitse Äh, põhimõtetega ja selle, me oleme seda korduvalt juba öelnud. Euroopa Parlament ei saa selliseid äh, asju heaks kiita, vaid me kutsume üles komisjoni ja nõukogu esitama uut mandaati, mis tagaks äh, kodanike kaitse sellise kuriteoennetussüsteemi eest ülemaailmselt. aitäh, nüüd saab sõna Richard, Richard Tšernetski kaheks minutiks. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, ja nie jestem aitäh ma ei ole filmikriitik, nagu minu äh, eelkõneleja ja ma ei, ei oleks ähm, nüüd selle poolt, et me räägime siin filmikunstist, aga pöördudes tagasi meie debati teema juurde, siis lennureisijate andmete edastamine peaks äh, olema tegelikult loomulik ja iseenesestmõistetav Need andmed võivad osutuda väga kasulikuks, kui tegemist on kuritegevuse vastase võitlusega. selline ilmselge asi, aga vallandas ähm, institutsioonide vahelise vastuolu nõukogu ja parlamendi vahel. sisuliselt meie äh, arvates oli see projekt sisuliselt põhjendatud, aga nõukogu juurutas selle ilma parlamendiga konsulteerimata ja see loomulikult oli vale. sest selle iseenesest väga nutika projekti äh, vastasteks äh, muutusid need, kes äh, isegi kui nad toetavad andmete edastamist, jälgivad väga tähelepanelikult parlamendi kui tugeva institutsiooni õigusi. mul on mulje ja mul on jäänud mulje, et lennureisijate andmeid puudutav arutelu mm, on äh, muutunud siin äh, parlamendi ja nõukogu vaheliseks äh, aruteluks ja see ei oleks esimene kord ajaloos ja piisavalt ja, ja vastased on arvamusel, et täna tuleks siin seda vastuseisu eriti teravaks ajada ja see tähendab seda, et, et äh, laps visatakse koos pesuveega välja. meil ei õnnestu äh, Äh, küll ähm, nõukogu üle võitu saavutada, aga me piirame end ise võitluses kuritegevusega. proua Svensonil on kaks minutit olla. suur aitäh, president, ja nagu eelkõnelejadki tahaksin väljendada omapoolseid kommentaare äh, selle võrdluse suhtes, mis ta tõi filmimaailmaga. minu arvates on mõnikord oluline kasutada kultuuri meil esitatud argumentide puhul on kasulik ka, see on kasulik viis ka, kuidas kritiseerida ühiskonna arengu. ma tahaksin tänada raportööri proua Intervelti selle eest, et ta püüab kaitsta õiguskindlust ja inimeste eraelu puutumatust, nii nagu ta on teinud. eile ütles Hispaania eesistujana, et lennundus on samm vaba liikumise poole, mis on ju tegelikult üks põhilistest inimõigustest. ja see tuleb, seda tuleb täna meeles pidada, kui räägime PNR-ist. reisijate nimede andmete kasutamine mõnikord määrab ära, kellel on õigus lennata ja kellel seda õigust ei ole. ja see loomulikult mõjutab inimeste inimõigusi, mitte ainult vaba liikumise õigust, vaid see mõjutab ka teatud alla kirjutatud rahvusvahelisi konventsioone, mis käivad meie kodanike õiguste kohta. Euroopa Liidu eesmärgiks minu arvates on kaitsta liikumisvabadust, saada jagu Euroopa Liidu sisepiiridest ja parandada äh, inimeste liikumisvabadust. see on olemas teatud inimrühmade jaoks, küll aga mitte põgenike ja asüülitaotlejate suhtes. Nendeks on tihti naised ja lapsed ning teised inimesed otsustavad, kas nendel on õigus lennata või mitte. ja see võib, mõnikord võib see nende inimeste jaoks olla elu või surma küsimus ja seetõttu on oluline, oluline, et meie Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis vaatame väga hoolikalt seda, kuidas kavatsetakse PNR-i äh, andmeid kasutada, sest see, millest siin räägime, on liikumisvabadus ja ka rahvusvahelise, rahvusvahelistest kon-, konventsioonidest, kodanike ja inimõigustest. aitäh, proua Sventon, Svensson, proua Maltet ei ole ja järelikult härra Borgisio, kaks minutit. Grazie, signora president, nixtaqt namel tlet punti fil-qosor. l-ewwel me ütlesime, et on teatud õppetunnid, mille peame ära õppima ja minu meelest see on esimene õppetund, mis parlamendile õpetust annab, kui teil on rohkem võimu, siis on teil ka rohkem vastutust. ja seetõttu see strateegia, mis parlament on vastu võtnud selle kokkuleppe suhtes, see PNR eh, suhtes, mis on strateegia, on see, et isegi parlament on aru saanud, et tal on rohkem vastutust ja rohkem võimu. seetõttu on see asi, mida tuleks tingimata rõhutada. teiseks kommentaariks. see kokkulepe, on see piisavalt oluline? minu arvates on see väga oluline, äärmiselt oluline. sest meie võitlus terrorismi vastu on oluline kodanike turvalisuse jaoks ja meil on vastutus kodanike eest, sest kui midagi juhtub, siis pöörduvad kodanikud meie poole ja küsivad meilt mis te tegite, et meie julgeolekut kaitsta? seetõttu see kokkulepe, kas see tõstatab mingeid teemasid andmekaitse kohta, äh, kodanike eraelu kaitse kohta, jah, ma arvan, et see tõstatab need probleemid, neid muresid ja seetõttu oleks hea, kui me hoolitseme, hoolikalt seda teemat uurime ja jõuame kokkuleppele, mis tagab kodanike huvide kaitse, isegi kui peame silmas nende eraelu kaitset. ja seetõttu resolutsioon meie ees, ees on hea, ta on tasakaalus ja see on resolutsioon, mis näitab selgelt ära, mida parlament tahab, mis on tema eesmärgid. näitamaks kõigile, et meie vägi, meie võim äh, on asi, mida me kasutame vastutustundega, see on oluline ja ma tahan õnnitleda raportööri äh, erakordselt hea töö eest suur aitäh, said, said Algatroi äh, kaks minutit. suur aitäh, härra president, kolleegid, nõukogu eesistuja. PNR-i andmete kohta käiv diskussioon on väga sarnane SWIFTi omaga. põhimõtteliselt me peame minu meelest leidma vastuvõetava tasakaalu eraelu kaitse ja julgeoleku vahel, mõlemad vajadused on olulised, neid tuleb korrektselt käsitleda. probleem mida on millega on maadelnud Euroopa lennundus viimaste paari päeva jooksul, näitab, millist tohutu suurt rolli mängib transport meie igapäevases elus. kõik lendavad varem või hiljem lennukigale ja meie jaoks on vastuvõetamatu, et peame sisestama tohutult andmeid iga kord, kui me lendame, teadmata tegelikult, kui kaua neid salvestatakse, kes neid andmeid kasutab ja seda vaid sellepärast, et USA ametiasutused on kasutanud igasuguseid infoallikaid, otsustamaks, kas keegi on äh, kahtlane või ei, viisa avaldusest saadik kuni sinnamaani, kas kellelgi on õigus lennukile minna või ei. olin hiljuti PNR-i teemalisel koosolekul Washingtonil on meeskond, kes töötab ööpäev ringi vaadates läbi tuhandete inimeste nimekirju, eh, sellest koostatakse lühinimekirjad inimestest, kellele ei, kellel ei lubata USA territooriumile tulla. see on esitada Äh, võimalik vaid administratiivset äh, apellatsiooni esitada ligipääsu äh, suhtes USA territooriumile, seetõttu me peame kehtestama mingisugused miinimumstandardid, mis paika saavad. ma olen nõus kolleegidega, et me peame seisma selle eest, et need standardid on korrektselt defineeritud, see peab olema vastavuses ka Euroopa andmekaitse standarditega. seegi kehtib siis kui andmeid esitatakse teistele kolmandatele riikidele. meil peab ka olema suurem selgus niinimetatud tundlike isikuandmete suhtes, see siis minu arvates on terve hulk punkte, mi-, kus on veel hulgaliselt tõlgendusruumi. ma arvan, et meil on uut läbirääkimiste mandaati niipea kui võimalik, sellist, mis võtab arvesse neid lahtisi küsimusi komisjon ja nõukogu on käitunud siin väga konstruktiivselt ja ma ootan lihtsalt suuremat selgust, selgust. aitäh, härra Kaldraovi, proua Sargentini. aitäh, ma arvan, et oleme näinud kõige pingelisemaid het-, punkte, meil oli väga hea Interfeldi ettekanne, nüüd meil on nõukogu ja nõukogu ja komisjoni seisukohad ja ma arvan, et on õige, et meil oleks selge, selge ülevaade kõikidest PNR-i teemadest, me arvestame ka proportsionaalsust, esitame vaid neid andmeid, mis on otseselt vajalik eesmärgi saavutamiseks, terrorismiga võitlemiseks ja teeme ka selgeks, et vot see ongi eesmärk. ja me ei peaks keskenduma teistele eesmärkidele me peame hoolitsema selle eest, et andmeid ei hoitaks kauem kui vaja, et oleks selgelt paika pandud tähtajad andmed, andmete säilitamisele ja peame hoolitsema selle eest, et inimeste põhiõigused saavad kaitstud. inimeste põhiõiguste kaitseleping peab olema siduv ja see tuleb silmas pidada igasuguse PNR-i lepingu jaoks tulevikus ja praegu. ehk need andmed ehk see informatsioon tuleks esitada Viini inimõiguste kaitsekomisjonile ja ma palun, et komisjon ka seda teeks. me peame meeles pidama seda tõsiasja, et täna on äh, suure äh,, sagenenud see tava, et kui kodanikud suhtlevad USA-ga, siis väga tihti toimub see kolmanda osapoole tavaliselt lennufirma kaudu. Te peate esitama oma andmeid sellele ähm, vaheagentuurile, samas lennufirmad ei taha seda rolli mängida. aitäh, proua Sargentini, proua Korneli Ernst, poolteist minutit. aitäh äh,. Äh, vabadus äh, pilvede kohal, nagu see laulus on äh, mainitud äh, lõpeb äh, lennureisijate andmete esitamisega USA-le. milline mõju sellel praegu juba on, seda nägi üks meie fraktsiooni töötaja augustis, kuna USA, äh, kuna ta oli USA terrorinimekirjas, siis ei lubatud sellel lennukil, mis mille peal ta oli, lennata läbi USA õhuruumi, tal oli väga suuri probleeme ja pärast selgus, et tegemist oli lihtsalt veaga. juba praegu on USA-l väga palju erinevaid andmeid, krediidi, krediitkaartide numbreid ähm,, nimesid äh,, ist-, istekoha soove ja nii edasi äh,, ilma et oleks mingeid äh, andmekaitsenorme, me oleme kõige selle vastu, ilm- ja me oleme sellise äh, lepingu vastu, nagu see praegu ette on nähtud äh, see andmete edastamine ei ole seotud eesmärgiga ja see ei taga andmete kaitset. me ei soovi selliseid äh, proaktiivseid äh, andmete edastamisi ja meil on vaja seda, et USA äh, Privacy Act ähm, tagaks eurooplastele kaitse ja et oleks võimalik kasutada ka, esitada ka apellatsioone. aitäh, sõna härra Manfred Weberil kaheks minutiks. Äh, proua president, härra volinik, äh, nõukogu eesistuja, aga mina tahaks äh, siin võrrelda, eh, tuua võrdluse SWIFTi aruteluga. mind väga va vaimustas nõukogu esindaja, kui ta rääkis SWIFTi uutest ettepanekutest ja mind äh, mulle avaldas väga suurt muljet, et sooviti Euroopa äh, huve edendada, ma loodan, et äh, ka lennureiside andmete puhul on asi niimoodi, et te äh, võitlete pühendunult Euroopa huvide eest. teiseks ma tahaks öelda, et ma arvan, et me kõik oleme ühel meelel selles osas, et õiguskindluse osas lennufirmade ja ja reisijate jaoks on sellised lepingud mõttekad ja ma arvan, et põhjendused on meie resolutsioonis hästi ära toodud ning kolmandaks ma tahaksin rääkida ühest asjast, mis ei ole äh, konkreetselt seotud nüüd nende lepingutega, aga sellest äh, on seotud selle teemaga, nimelt äh, arutelu nõukogus, kas meil on vaja Euroopa PNR-süsteemi, et kas me peaks sellise juurutama. terrori oht oli meil see, Äh, juhtum, kui inimene äh, soovis lennata Detroiti ja terroriakti toime panna. Äh, tegelikult oli teada, et tegemist on võimaliku terroristiga, aga need inimesed, kes pidid otsustama, et kas see inimene võib lennukisse minna, neil ei olnud neid andmeid. ma tahan sellega öelda seda, et minu meelest ei ole meil Euroopas seda probleemi, et meil ei oleks piisavalt andmeid ja et me ei teaks, et kes on äh, Äh, võimalikud ohuallikad, vaid probleem on selles, et kas need andmed jõuavad sinna, kus meil on neid ohtude ennetamiseks vaja. Toledos äh, Hispaania eesistujariigina tegi ettepaneku, et me peame tugevdama Euroopa äh, operatiivtöö tegevate ametiasutuste vahelist koostööd. aga seda, seda ei ole tehtud, vaid on tehtud ettepanek luua lihtsalt uusi andmebaase. minu meelest on liiga lihtne see, kui me ütleme lihtsalt, et siseministrid võivad uusi andmeid koguda. meil on vaja tegelikult parandada äh, seda, et ähm, an-, et äh, ametkonnad saaksid äh, paremini võrgustikus töötada. aitäh, nüüd on sõna kolmeks minutiks proua Fajonil. aitäh proua president, ma olen veendunud selles, et ähm, kõik Euroopa saadikud on teadlikud, kui oluline on see, et meil oleks äh, andmed olemas õigel ajal selleks, et tagada äh, reisijate ohutust. praegune kaos lennuliikluses äh, on meile selgeks teinud, kui palju inimesi iga päev lendab ja seda näitavad ka nende lennufirmade kahjumiandmed, kes ei saanud äh, Äh, lennata ja praegu on väga palju inimesi ka lennuväljadel, loodame, et nad varsti saavad turvaliselt lennata. iga inimene, kes läheb lennureisile, peab teadma seda, et äh, tema andmed saavad ainult need organisatsioonid, kes võitlevad terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega. sellega mul ei ole mingeid probleeme. kui ma Äh, vabatahtlikult äh, Twitteris ütlen, et kuhu ja millal ma lähen, siis äh, ma või aktsepteerin seda, et neid andmeid kasutatakse, aga mis PNR-i andmete puhul mind häirib, on see, et kõigi kõigil riikidel ei ole samu tingimusi andmete edastamiseks ja et me täpselt ei tea, millistel andmed, eesmärkidel ametiasutused neid andmeid kasutavad. ma tahaksin siin küsida, et millist mandaati me võime oodata uue lepingu jaoks? kas me võime selle et, ettepaneku saada veel enne suve, kas Euroopa Liit kirjutab sellele lepingule alla või liikmesriigid, kes võib-olla soovivad standardlepinguid sõlmida teatavate eh, julgeolekustandarditega andmete kaitsmise, eh, kasutamise jaoks? ja kuidas tagatakse see, et, et andmeid ei kasutata profileerimise jaoks? siin on tegemist ju ka andmekaitse küsimustega eetilistel põhjustel, näiteks kui tegemist on selliste andmetega nagu vanus, seksuaalne orientatsioon, selliste andmete kasutamine ei ole aktsepteeritav. ma tahaksin öelda ka seda, et andmekogumissüsteemist ei piisa ilma teabevahetuseta, ilma koostööta, mida teevad julgeolekuasutused, ei ole võimalik terrorirünnakuid vältida. nii äh, sai võimalikuks ka see vahejuhtum Detroitis eelmisel aastal. oluline on see, et me kasutaksime andmeid terrorismivastaseks võitluseks ja oluline on teha äh, koostööd. lõpetuseks ütlen ma, et äh, halb oleks see, kui me üldse ei saaks seda lepingut, aga see ei tähenda, et äh, inimese, inimeste andmeid, äh, andmed jääksid kaitsmata. vaja on leida tasakaal julgeoleku ja tõhususe vahel ja inimõiguste kaitse vahel, aitäh! aitäh, nüüd on sõna proua Lichtenbergerile üheks minutiks. aitäh! me tegeleme täna juba teise äh, teemaga, mis puudutab lepingut äh, USA-ga, millega on väga suuri probleeme andmekaitse osas. ja seetõttu ma kinnitan meie äh, andmekaitse inspektori Hustingsi ähm, sõnavõttu, et äh, tegelikult oleks mõttekas töötada välja üle, Atlandi-ülene andmekaitseleping. Äh, see oleks äh, ülesanne mõlemale poolele ja teeks meie töö palju lihtsamaks. põhimõtteliselt on meil väga erinevad ettekujutused ju, turvalisusest siin ja sealpool Atlantit. me peame tagama selle, et me ei võta lihtsalt äh, üle seda, mida USA on ette pannud, vaid äh, et äh, me oleks USA-ga võrdsed partnerid ja et me läbirääkimistes nõuaksime oma standardite kasutamist ja seetõttu on väga oluline see, et määratletakse ära, mis on öö, oluline kuritegu, vaja on andmekaitse eeskirju sest et muidu me ei kiida seda lepingut heaks. aitäh proua Lichtenbergile ja nüüd on sõna härra Carlos Coelhol. tänan, president härra Lopez Garrido, volinik Malmström. me oleme oma mured avaldanud seoses broneeringu info edastamisega Ameerika Ühendriikidele. Neid andmeid võidakse säilitada pika aja jooksul, kui turvakontroll on läbi tehtud ja neid on võimalik edastada ka teistesse jurisdiktsioonidesse, mis ei ole kaetud USA-ga. kokkulepe USA-ga võiks olla vastuvõetavam tingimusel, et need taotlused on eesmärgikohased ja äh, äh, õiguskaitseorgani kontrolli all. samuti tuleb vaja mainida ka kokkuleppeid kolmandate riikidega andmeedastuse kohta, sest vastasel juhul hakkavad teised riigid meile saatma väga palju andmetaotlusi ja siis tekib väga palju muret inimõiguste ja andmekaitse valdkonnas. ja seetõttu me peaksime mõtlema, et Euroopa Liidus on vaja luua ühtne süsteem ning kaasata sellesse Europoli. president, volinik minu jaoks kokkulepe on vastuvõetav ainult juhul, kui see tagab piisavad andmekaitsemeetmed, eh, põhineb vajadusel, proportsionaalsusel ja teistel tingimustel, mis meil on paika pandud. meil on samuti vaja tagada seda, et nõndanimetatud tõukemeetodeid kasutatakse, et andmeid anta, edastatakse meie poolt ja mitte ei imeta meilt välja kolmandate riikide poolt, kellel on juurdepääs meie andmebaasidele seega ühisresolutsiooni ettepanek, mille autoriks on proua Infeld, on selline, mida parlament peaks läbi vaatama, kuid meil vaja rohkem aega selleks, et see piisavalt peegeldaks meie murepunkte. nüüd on meil vaba mikrofon ja sõnasoovijaks proua Tikau. Äh, teil on aega üks minut. aitäh, proua president, proua volinik eesmärk. Äh, isikuandmete kaitse on üks Euroopa kodanike põhiõigustest. Lissaboni leping kinnitab äh, varem e-, olemas olnud sätteid, äh, mis tulenevad põhiõiguste hartast, igasugused menetlused, kus kasutatakse neid Mm, andmeid, äh, nende puhul tuleb juhinduda olemasolevatest õigusaktidest ja parlament nõuab, et kõik rahvusvahelised lepingud, mis puudutavad neid andmeid, tuleb ähm, sõlmida üksnes siis, kui äh, allakirjutanud, allakirjutajad ähm, peavad kinni nendest äh, reeglitest et andmeid töötlevad äh, asutused võivad asuda erinevates riikides ning seetõttu äh, tuleb tagada see, et, äh, et need asutused oleks üksnes nendes riikides, kus andmekaitsereeglid on samasugused nagu Euroopas ja kuidas Euroopa kodanikud näevad seda lepingut? kuna rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis saab sõna härra Lopez Garrido nõukogu nimel. suur tänu, president. ma soovisin ähm, juhtida tähelepanu kolmele murupunktile selle olulise arutelu kokkuvõtteks esimese mõtte ütles välja härra Weber, kes rääkis sellest, et meil võiks olla ka Euroopa broneeringu info PNR süsteem. loomulikult me pooldame, et äh, reisijate andmete edastuse kohta oleks üldine raamistik, määrus ja me palusime komisjonil läbi viia vastava uuringu ja soovime, et komisjon teeks ka omapoolse ettepaneku üldise määruse koostamiseks selles küsimuses. ja nagu proua Infeldi poolt koostatud resolutsiooni ettepanekuski, äh, milles ta palub võimalikku mõjuhinnangut, äh, kuidas see määrus mõjutaks äh, era- elu ja isikuandmete kaitset, seega kuidas äh, efektiivsus ja proportsionaalsus omavahel tasakaalu panna ja mil määral Euroopa regulatsioonid äh, võivad sellesse valdkonda tulgida. Äh, härra Vajon küsis, milliseid meetmeid me peaksime Äh, ellu viima, nagu SWIFTi puhul, et äh, paremat ülevaadet saada sellest temaatikast. me rääkisime paljudest põhimõtetest, mis vajavad kaitset, eraelu kaitsest, äh, oma informatsioonilise enesemääramise õigusest ja teistest õigustest, mida tuleb kaitsta, mis on võõrandamatud põhiõigused ja antud olukorras me oleme silmitsi olukorraga, mis võib õõnestada inimõiguste tagamist ja nagu eelmises aruteluski me kutsusime üles ettevaatusele ja kolmandaks äh, ma tahaksin mainida seda, mis äh, seondub eelmisega, nimelt seda, et vabadus ja turvalisus minu arvates ei ole äh, vastuolulised Äh, see ei ole nii-öelda nulltulemusega mäng, et kui meil on rohkem turvalist, siis on vähem vabadust ja vastupidi. kui me läheneme sellele sellise fundamentaalse põhimõttega, siis äh, see võib tekitada dilemmad, aga tegemist ei ole dilemmaga, need ei ole vastandlikud mõisted, nad on teineteist täiendavad, toetavad ja ma usun, et mõlemad mõisted peaksid olema aluspõhimõtteks meie seadustele ja meie põhiseadustele ja need kajastuvad ka Lissaboni lepingus. me ei tohi unustada, et meil on ka inimõiguste harta, mis on lahutamatuks osaks Lissaboni lepingust. ja äh, see on äh, harta, mida me ei tohi kunagi rikkuda, see on püha meie jaoks ja kui me mõtleme lühemas perspektiivis ette, me ei tohi seda unustada. me ei tohi Äh, lühiajalisi meetmed soosida, me peame mõtlema pikemalt ette, kui me soovime turvalisust ja vastavaid meetmeid, siis me peame oma, oma pikaajalist perspektiivi, mõeldes samas inimõigustele, vabadustele, selleks, et lõppkokkuvõttes siiski suurendada nii ühiskonnaga kui üksikute, üksikisikute turvalisust. tänan ja proua Malmström võtab kokku komisjoni nimel jah, ma olen näinud filmi Minority Report, see on väga huvitav, kuid hirmu tekitav ja siin me sellist asja ei ürita minu arvates on tegemist olnud äärmiselt huvitava konstruktiivse aruteluga, ma nõustun, et siin on teatud sarnasusi SWIFTi aruteluga, ehm, mõlemad on suunatud terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastasele võitlusele, kuid see seostub ka küsimusega, kuidas kaitsta isikut Äh, ja samas, kuidas tagada proportsionaalsus ja andmekaitse äh, edastuse eesmärgi kohasus. Äh, läbirääkimised SWIFT-i üle annavad meile ka olulist kogemust, mida me võime üle kanda broneeringuinfo temaatika arutelusse ja aitab meil selgusele jõuda ka Euroopa Liidu seisukohtades ja ilmselt läheneda selle teemale veelgi ja ma usun, et see töö, mida me oleme teinud kolmes, kolmes institutsioonis äh,, ähm, Äh, tehingute osas annab meile ülevaate, kuidas paremini koostööd teha nendes äärmiselt tundlikes küsimustes ja saavutada samas häid tulemusi. ma olen tähelepanelikult kuulanud arutelu, äh, lugenud läbi teie resolutsiooni, mis on väga tark ja tasakaalukas ja nagu ma ütlesin, me alustame viivitamatult tööd selle alusel ja ma loodan, et meil saab olema väga hea koostöö ja mõttevahetus teiega. nagu te teate, ma juba lubasin kuulamise ajal parlamendile et ma püüan äh, koostada ülevaate kõikidest terrorismivastase võitluse meetodist, mis on meie käsutuses ning äh, koostada vastava loetelu ning arutada seda Euroopa Parlamendiga ja samuti ka äh, kõigi meie andme säilitamise ja jagamise süsteemide kohta ja see peaks olema heaks aluseks mõttevahetuseks ja ma usun, et see on tähtis läbipaistvuse suurendamiseks ning meie aruteludele sügavuse andmiseks tänan, proua president, tänan lugupeetud parlamendiliikmed selle arutelu eest. aitäh, äh, proua volinik, selle koostöö eest, mis äh, on väga viljakas loodetavasti ja ma lõpetan selle arutelu, järgmine ja hääletus toimub äh, järgmisel täiskogu istungil mai alguses.